algatada, et täna on meie juurde tulnud parlamendisaadikud Mongoolia parlamendist ning teisedki Mongoolia delegatsiooni saadikud, nad on rõdul ja on juba võtnud istet. delegatsiooni liikmed on Brüsselis, et kohtuda Euroopa Parlamendi äh, ja teiste äh, esindajatega seitsmendal Mongoolia ja Euroopa riikide delegatsiooni kohtumisel ning see on veel üks samm koostöö edendamisel Mongoolia ja meie vahel ning nendel külalistel on olnud võimalus nüüd ka oma silmaga näha, kuidas Euroopa Parlament töötab ma loodan, et delegatsiooni ülejäänud visiit kulgeb sama meeldivalt, kui on ähm, kulgenud senine visiit. nüüd aga läheme me edasi proua Atwooli raporti juurde vaalapüügi suhtes kohaldatavad ühenduse meetmed